viiendal juulil kell üheksa null null päevakord on avaldatud ja see on kättesaadav Euroopa Parlamendi koduleheküljel. soovin kõigile head koduteed ja ööund. istung on lõppenud.